aitama. nii et, et suur aitäh, tegemist on tõesti väga poliitilise teemaga, nagu mitmed kõnelejad ütlesid ning äh, see avab uue peatüki selles töös, mida me siin Euroopas teeme. suur aitäh, härra raportöör! sellega on see arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme keskpäeval. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on meie tänases päevakorras ja see on komisjoni avaldus Äh, IMF-i uue tegevdirektori valimisprotseduuri kohta ning euro välisesindatuse kohta. ja kõigepealt volinik Rehn. president, uh, honorable members. president, auväärsed parlamendiliikmed, suur tänu väga asjakohaste küsimuste eest. komisjon tervitab IMF-i nõukogu otsust kahekümnendal mail sel aastal, millega selgitakse IMF-i järgmise tegevdirektori valikumenetlust. komisjon on nõus, et valikumenetlus peab olema avatud, läbipaistev ja põhinema kandidaatide oskustel ja teadmistel selles äh, peavad saama osaleda kõik äh, IMF-i kandi-, äh, riik, osalisriigid. Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud, et toetavad omalt poolt kõige kvalifitseeritumat kandidaati, kes vastab kõige kõrgematele standarditele, mida on tarvis selle vastutusrikka ametiga täitmiseks. selline kandidaat peab olema näidanud tugevat suutlikkust ja pühendumust mitmepoolsele koordineerimisele ja põhjalikke teadmisi rahvusvahelistest finants- ja rahandusasjadest. komisjon toetab äh, seda kokkulepet valikumenetluse kohta. komisjon toetab minister Christine Lagarde'i kandidatuuri täielikult, ta on kogenud kandidaat, kes on saanud meie äh, rahvusvaheliste partnerite tunnustuse. tal ei ole mitte üksnes põhjalikud teadmised äh, Euroopa majanduse ja Euroopa äh, otsuste tegemise kohta, mis tulevad kasuks praegusel hetkel, aga tal on ka põhjalikud teadmised ja kogemused ülemaailmsest äh, Äh, juhtimisprotsessist, näiteks äh, G kahekümne eesistumise käigus koosolekute juhtimisest. eelmisel aastal jõuti G kahekümne äh, kohtumisel Soulis Koreas kokkuleppele kahe koha osas MFi nõukogus no, et äh, parandada esile kerkivate riikide esindatust. europiirkond ei ole otseselt seotud äh, IMF-i uue tegevdirektori valimisega, aga komisjon leiab, et on Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühistes huvides liikuda äh, Äh, järk-järgult Euroopa Liidu ühtse koha poole selles organisatsioonis. president, parlamendiliikmed, nagu te teate, ma olen täielikult pühendunud Euroopa majandusjuhtimise reformile ja tugevdamisele nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väljaspool ma äh, olen kasutanud Jean Monnet kontrollitud meetodit. Euroopa on rajatud konkreetsele edasiminekule tegelikus elus ja kus me astume äh, järjest väikseid samme, mis moodustavad kokku ühe suure sammu. kõigepealt me peame tegelema oma sisejuhtimisega, mida on pakiliselt tarvis ja see on suur amm edasi, kui see rakendamist leiab seejärel tegeleme äh, euroala välisesindusega, see on jällegi oluline samm edasi, kui me kokkuleppele jõuame, nii et üks samm korraga, aitäh. suur tänu, härra volinik. ja nüüd sõnavõtud poliitiliste fraktsioonide nimel, proua Wortmar Kool äh, Rahvapartei nimel. suur tänu. kui äh, eelmine IMF-i peadirektor, meie, siis me esitasime talle väga palju küsimusi, ka vahepeal oleme me näinud, kuidas on toiminud need organisatsioonid koos, me oleme saanud õppetunni finantskriisist, ja oleme näinud ka seda, et kuidas IMF saaks tõhusalt toimida ja tõhusalt toimida ka meie huvides. väga tähtis on see, et äh, IMF saaks etendada seda rolli, mis temal on äh, rahandus, äh, finants ja majandussfääris maailmas. seoses eurokriisiga kahjuks oleme maandanud ka näinud väga palju negatiivset. nüüd on meil uus kandidaat äh, IMF-i tegevdirektori kohale, väga õiglas, õigesti te ütlesite, et see valikumenetlus peab olema läbipaistev ja ei tohi äh, maha salata ka seda, et äh, Euroopa Liidul on olemas suurepärane kandidaat ja kogu Euroopa Liit võib toetada seda kandidaati samas kriisiperioodil on väga tähtis ka see, et tegemist oleks tõesti väga suurte kogemustega in-, inimesega, lisaks on tegemist veel naisterahvaga. proua Lagardil on ulatuslikud kogemused mõlemalt, Atlandi ookeani mõlemalt kaldalt. ka sellest tulenevalt on tegemist tema näol suurepärase kandidaadiga ma loodan, et meie toetuse ja teiepoolse toetusega saame me toimida niimoodi, et proua Lagardist saaks järgmine IMF-i tegevdirektor. suur tänu, proua Wortmar Kool ja nüüd proua Peres, kellel on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel neli minutit. suur tänu, proua president, härra volinik. tegelikult mul on tekkinud küsimus, miks te olete soovinud selle avaldusega välja tulla, sest kui ma äh, kuulasin teie sõnavõttu, siis kokkuvõttes te ütlesite, et, et me oleme praegu kõik äh, selle reformi taga ja euroala välisesindus puudutav küsimus äh, tuleb päevakorda natukene hiljem. lubage, et ma ei jagaks teie lähenemiste, sellepärast et üks põhilisi probleeme, mis praegu Euroopa Liidu ees seisab, on just tema välis, Eurotsooni välisesindusega seonduv äh, probleem. me oleme näinud seda, kuidas erinevate valuuta vahe, valuutade vaheline sõda võib nulliks teha rahvaste jõupingutused selleks, et võidelda võlaga ja muude probleemidega. nii et Euroopa Liit ei saa olla oma Euroopa Liidu sees nii nõudlik, aga samas mitte üldse huvi tunda selle vastu, kuidas tema oma valuutat esindatakse väljaspool, et ei ole võimalik kaitsta oma valuutat sisemiselt, kui ei ole olemas ka seda välist kaitset. nii et lubage, et ma ei jaga teie seisukohta väga mitmeid aastaid Euroopa Parlament on toetanud seda ideed, et eurotsoon, euroalal on vaja oma välisesindatust ja seda ka äh, IMF-i sees. kui Dominique Strauss-Kahn nimetati IMF-i etteotsa, siis oli tegemist meile väga erineva kontekstiga ja ta ise ütles, et võib-olla olen mina viimane eurooplane IMF-i eesotsas aga sellest ajast peale on olukord väga tugevalt muutunud. praegusel hetkel IMF-i tege-, tegevus on eluliselt tähtis ja eluliselt tähtis on ta just Euroopas. Ameerika investeerimispankade tegevus ei ole neutraalne, me oleme seda, me oleme seda näinud, me oleme näinud ka seda, et ilmselt IMF-is hakatakse ka äh, Ühendriikide majandust puudutavaid äh, küsimusi arutama. nii et see on muutnud kogu olukorra tunduvalt keerukamaks kui ainult äh, see, et kes IMF-i etteotsast asub. muidugi eurooplastel peab oma esindatus olema, sellepärast et nad peavad olema ühes sellises tähtsas rahvusvahelises organisatsioonis esindatud. aga minu küsimus on see, et millist poliitikat me soovime rahvusvahelisel areenil ja milline on see sõnum, mis Euroopa Liidul peaks olema äh, rahvusvahelisel äh, tasandil? ja kõike seda arvesse võttes Euroopa Liidu osakaalu äh, selles osas, mis puudutab investeeringut, tööhõivet ja nii edasi ja me leiame, et ükskõik milline isik asub homme IMF-i etteotsa, sellel inimesel saab olema väga tähtis ülesanne mitte, mitte unustada seda, mis Domin-, Dominic Strauss-Kahn on öö, suutnud ära teha. me juba praegu võime näha seda, et praegu võib täheldada mitte just kõige soovitavamaid arenguid IMF-is. nii et eurooplased, kui neil on oma kandidaat, üks kandidaat, siis nad peavad täpselt paika panema ka selle mandaadi, mis nad talle annavad, selleks, et tema häälel oleks kaalu rahvusvahelisel tasandil, selleks et leida väljapääs praegusest kriisiolukorrast. suur tänu, proua Peres! Alde nimel on äh, sõna härra Schmidtil kaheks minutiks. Eh, aitäh, president, volinik. juuni lõpuks tuleb meil ametisse nimetada asendaja härra Strauss-Kahnile, eh, kes on eh, kohtu all seoses väga tõsise kuriteoga see on kahtlemata rikkunud ka IMF-i mainet. Nende eelseisvate tormiliste nädalate jooksul on äärmiselt oluline, et IMF-il oleks juus, uus tegevjuht. ma usun, et proua Lagarde'i kandidatuur on väga hea, tegemist on kandidaadidega, keda toetavad paljud liikmesriigid ja ka Euroopa Komisjon aga me ei saaks lubada ainult ühe kandidaadi ülesseadmist. see, seega leian ma, et me peaksime hoolitsema selle eest, et me ei unustaks neid lepinguid, kus kõneldakse võimalustest rakendada erinevaid meetmeid selleks, et tõhustada Euroopa Liidu seisuko-, positsiooni ning nagu proua Perez ütles, me peame esitama väga selge küsimuse, IMF vajab reformimist ning tuleb hoolitseda selle eest, et need reformid ka ellu rakendatakse samuti on äärmiselt oluline Euroopa esindatus IMF-is, ka seda esindatust tuleb tugevdada meil on väga oluline, et oleks tugev äh, IMF, mis suudaks äh, tegutseda maailma pankurina. samuti on meil vaja võimsamat Euroopa Liitu, mis kõneleks selgemal häälel, aitäh, aitäh. ja nüüd proua Swinburne, kaks minutit ECR fraktsiooni nimel tänases ebakindlas majanduslikus olukorras on olulisem kui kunagi varem, et ülemaailmsed institutsioonid, mis on loodud selleks, et tagada rahandussektori ja majanduse stabiilsust ning millest paljud maailma riigid sõltuvad, ei teeks sümboolseid poliitilisi avaldusi. IMF ei ole sümbol, tegemist on toimiva institutsiooniga, mis vajab juhti, kellel on arusaamine majandusest, finantsolukorrast, kellel on oskused suure organisatsiooni juhtimiseks ning kes suudab rangetada karmeid otsuseid. proua Lagardi kandidatuuri eeliseks ei ole mitte see, et ta on eurooplane, vaid see, et ta on väga pädev inimene, kes on näidanud üles suurepäraseid juhi omadusi kogu finantskriisi vältel kuna IMF-i peamine ülesanne on töötada välja struktuurireformide pakette ja aidata li, eh, li, riike, kui need on raskustes, siis ma arvan, et proua Lagarde on tõestanud, et ta suudab keerukaid kokkuleppeid vastuolulistes küsimustes sõlmida, et ta suudab erinevatel seisukohtadel osapooli kõigile kasuliku lahenduseni viia me ei tohiks äh, lasta endal, endal, ennast siduda praegusest Eurotsooni kriisist, vaadakem pigem IMF-i tulevikku, ma usun, et proua Lagardil on vajalikud oskused selleks, et ta suudaks organisatsiooni majanduslikult raskel ajal juhtida, et ta suudaks ellu viia IMF-i reforme selleks, et see organisatsioon oleks oluline ka tulevikus. kui kõnelda nüüd Eurotsooni esindatusest rahvusvahelistes organites, kuna äh, finantsturud ei austa riigipiire, siis on äärmiselt oluline, et ülemaailmsed institutsioonid tõesti tõhusalt ka koordineeriksid liikmesriikide poliitikat. ma toetan suuremat koordineerimist ja poliitikate tõhusust aga samas leian ma, et Euroopa ei tohiks oma mitmehäälsust rahvusvahelistes organisatsioonides kaotada. kriis on näidanud, kuivõrd suur on erinevus Euroopa Liidu liikmesriikide majanduste vahel, isegi Eurotsooni riikide majanduste vahel, äh, rääkimata siis nendest riikidest, kes Eurotsooni ei kuulu kõik äh, riigid on äh, kriisis erineval moel kannatanud, neil on erinevad kogemused ja üks hääl võib-olla ei olegi nii tugev kui erinevad hääled, mis harmoonias laulavad, aitäh! suur tänu, nüüd roheliste nimel härra Lambert, kaks, kaks ja pool minutit. kallid kolleegid, härra volinik, mul on neli märkust. esimene märkus ja see on jätkuks Olle Schmidti äh, sõnavõtule ja puudutab seda protsessi. ma arvan, et niivõrd tähtsa ametikoha puhul nagu IMF-i IMF-i tegevjuhte, siis kui me vaatame selle peale, et kui kuidas me teinekord panustame sellesse, et kolmanda tasandi juhte valida, siis, siis eh, milliseid jõupingutusi me peaksime siin tegema et meil peaks olema tõesti läbipaistev protsess, aga meil lihtsalt tulevad kokku äh, riigi valitsusjuhid ja ütlevad, et mina pakuksin välja vot selle või teise inimese. see ei suurenda Euroopa Liidu usaldusväärsust ja arvesse võttes äh, seda, mis juhtus Dominic Strauss-Kahniga, siis Euroopa ei saa äh, lubada endale seda, et ta mitte tõsiselt ei mõtleks selle peale. nii et ma tõesti usun, et meie huvides on see, et meie lähenemine peaks olema kooskõlastatum ja professionaalsem. teine märkus on see ja see on et härra, äh, proua Swinburne ja härra Färis vastuseks neile, kes räägivad nii nagu teie, teie, et lõpetagem selle illusiooniga, et meie eurooplastena suudame kaasa rääkida euro-, äh, maailma asjades, kui me räägime kõik, äh, kõik eraldi ja mitte, mitte omavahel kooskõlas. ja teil ei ole võimalus panna oma häält kostma, sellepärast aga igaüks tegelikult ju vastutab ka oma valijate ees ja teie Teie siin kaitsete nõndanimetatud Ühendkuningriigi suvera-, suveräänsust. aga kui te arvate, et ainult et teil õnnestub siin planeedil midagi üles ehitada, siis äh, see arvamus on tõesti väga ekslik. kolmas mär-, märkus, et IMF-i suhtumine kriisi ja Euroopa Liidu suhtumine kriisi. kõigis nendes aruteludes, mis meil on Troikas äh, ja erinevate liikmesriikidega, et praegusel hetkel tõesti on IMF see ja mul on peaaegu et kahju, et ma pean seda ütlema, et IMF on kõige mõistlikumalt toiminud ja ma arvan, et tegemist on tõesti sellise olukorraga, me ei saa või lubada endale sellist olukorda. suur tänu, härra Lambert, härra Klute poolteist minutit kuue nimel. suur tänu, kallid kolleegid, me ei räägi ju mitte ainult ei isikutest siin, vaid äh, valikumenetlusest ja USA ja Euroopa jagavad omavahel ära kaks juhipositsiooni, kaks äh, majanduslikult äh, kõige tugevamat otsustavad. sel ei ole midagi pistmist demokraatiaga ja see on vastuvõetamatu. meie seisukohast Dominic Strauss-Kahni eh, tagasiastumine on tõeline võimalus, tarvis on tõelist muutust valikumenetlusse, tarvis on midagi tõeliselt avatut ja läbipaistvat, mis põhineb kandidaatide oskustel ja teadmistel. me peame vaatama IMF-i liikmete enamuse hääli ja seni me oleme näinud esindatuna üksnes majanduslikult kõige tugevamaid riike, kui me tahame tõesti valikumenetluse tõelist reformi, siis võib-olla peaks samas reformima ka IMF-i rolli globaalses majanduses ja looma võimaluse ka väiksematele ja arenevatele majandustele olla kaasatud ja võidelda tõeliselt äh, majandusliku ebatasakaalu ja vaesuse vastu. aitäh, härra Farage, kaks minutit. ma olen vaadanud IMF-i hartat ja seal ei ole midagi üllatavat, edendada tasakaalu, kasvu, stabiilsust äh, ja nii edasi, äh, aidata riike, kes on hädas, klassikaline meetod on, korraldatakse konkurentsivõimeline devalveerimine. IMF Äh, toetab poliitilisi eksperimente ja Dominic Strauss-Kahn tegi sedasama, ta kasutas ära IMF-i selleks, et aidata välja äh, läbikukkuvaid Euroopa projekte ja selles mõttes oli ta väga vilets äh, valik kandidaadina ja nüüd me tahame heaks kiita Christine Lagarde'i, kes on jälle üks Euroopa poliitilise eh, eliidi eh, liige, eurofanaatik, keegi, kes eh, püüab jällegi toetada seda nõndanimetatud europrojekti. ma arvan, et ta on äärmiselt e-, mittesobiv kandidaat see oleks justkui Euroopa Liit oleks kaaperdanud IMF-i, aga nüüd on see justkui toetusmehhanism euro jaoks nüüd äh, mitte ainult äh, mitte Eurotsooni Euroopa Liidu liikmed peavad aitama, vaid kogu maailm peab hakkama aitama neid nõndanimetatud europrojekte. Äh, võib-olla tõesti mõnes mõttes on teda vaja. mitte ainult Kreeka ei ole mm, põhja minemas, aga Euroopa Keskpanga öö, öö, olemus ja toimimine satub varsti samuti küsimuse alla me oleme jõudnud sellisesse punkti, kus äh, mõne nädala pärast võib-olla ütleme, et EKP ise on pankrotis ja võib-olla siis tõesti proua Lagart saab meile appi tulla ja aidata ka Euroopa Keskpanga äh, põhjast välja. aga äh, võib-olla tõesti ühel hetkel tuleb otsustada, et nüüd on asjaga lõpp, võib-olla see hetk ei ole veel tulnud meil on veel kõnelejas nimekirja, kõnelejaid nimekirjas härra Koses. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, ma võtan sõna äh, ka proua äh, Lullingu ja härra Langeni äh, nimel, aga ma kinnitan teile, et ma ei kasuta ära kogu seda kõneaega. ma tahaksin eh, teile öelda seda, et meil on väga hea meel selle üle, et on alus, alustatud selle valikumenetlusega ja väga tähtis on see, et Euroopa Liidu seisukoht oleks ühtne ja et seda ei väljendaks mitte ainult erinevad liikmesriigid, vaid ka komisjon. aga meid on palju siin eh, selles parlamendis, eh, välja arvatud härra Farage, kes on seda meelt, et see tasakaal eh, Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel peaks äh, alles jääma, me mõistame täiesti äh, tõusvate majanduste soovi ja nendest kõige suuremate soovi, et neil oleks oma kaal IMF-i poolt vastuvõetavates otsustes. ja Te rääkisite, härra volinik, ka nendest reformidest, mis on aset leidnud ja leiavad aset IMF-is, aga äh, on natukene liiga vara selleks, et radikaalsel moel muuta seda tasakaalu äh, IMF-is. ainult üks Euroopa Liidu kandidaat on alustanud tõsist valimiskampaaniat, on võtnud ühendust li erinevate liikmesriikidega. sellel kandidaadil on olemas piisav pädevus, tema kogemused, tema suurepärane inglise keele ots-, oskus, tema rahvusvahelise töö kogemused vastavad nendele nõudmistele, mis esitatakse IMF-i tegevdirektorile. ja see eh, juht peab suutma tõhusalt toimida, sellepärast et tegemist on sellise perioodiga, kus IMF-il on oma tähtis roll etendada selleks, et majanduslik ja finants- ja tasakaal tagada. ja meie ülesandeks on teha kõik meist sõltuv selleks, et toetada Christine Lagardi nimetamist. suur tänu, härra Koses. järgmine sõnavõtt ja on härra Siklun, aga kuna teda ei ole saalis, siis asendab teda proua Peres, kes kuulub samasse eh, fraktsiooni kaks minutit. suur tänu, proua president. mina leian, et selles ara-, arutelus eh, sisaldub üks paradoks. Eh, maailmapanka ja IMF-i vahel kõik peab jääma nii, nagu, nii nagu on, et mis, miski ei liiguks aga meie eurooplaste huvides, huvides on see, et mitmepoolsus toimiks, aga see mitmepoolsus ei toimi ainult niimoodi, et tõusvaid majandusi kaasatakse siin-seal G kahekümne raames või kuskil mujal. aga me peame selle küsimuse esitama ja, ja minu meelest on paradoksaalne see, et nüüd on nii kiireloomuliselt vaja nimetada eurooplane IMF-i etteotsa ja võib-olla e, härra volinik, miks te, miks teil on nii kiire eurooplase nimetamisega äh, sellele ametikohale ja kui te samal ajal ei soovi edendada seda teist poolt, et kui me soovime, me peame ise olema eeskujuks ja mõtlema selle peale, et kuidas kõik see peaks tulevikus toimima hakkama mis puudutab majanduse juhtimist maailma tasandil, siis IMF-il on väga tähtis roll etendada mitte ainult selles osas, mis puudutab Euroopa riikide võlakoormust, vaid IMF-i roll läheb kaugemale. ja see puudutab enamat kui ainult turgude öö, stabiilsust, vaid ta peab aitama kaasa sellele, et tagada tõesti pädev juhtimine selles valdkonnas. et küsimus ei ole ainult selles, et kas see kandidaat või teine kandidaat sellele äh, kohale. meie sotsiaaldemokraatide huvid on just selles, et IMF suudaks kasulikult temale pandud ja tõhusalt temale pandud ülesandeid täita. suur tänu, proua Peres. nüüd on sõna härra Lüüa Järgil üheks minutiks suur tänu, proua president, härra volinik. nii nagu kõik äh, kolleegid, äh, et ma ei taha vähendada äh, tulevase IMF-i tegevdirektori valikumenetluse tähtsust, aga mis on tähtis, on see, tähtsam on see, et milline saab olema selle rahvusvahelise institutsiooni roll tulevikuks selle, selleks, et aidata meil leida väljapääsu praegusest kriisiolukorrast. IMF-i peaks tugevalt demokratiseerima ja ta peaks olema just inimeste hariduse tööhõive äh, teenistuses ja minu meelest peaks Ühendriikide äh, õigusele öö, äh, otsuste blokeerimisel piiri seadma. IMF peaks olema vahendiks võitlemaks spekulatsioonide vastu, ta peaks olema tõhus, tõhus vahend selleks, et aidata tagada öö, tasakaal põllumajandusturgudel selleks, et võidelda maksuparadiiside vastu. ta peab olema uueks institutsiooniks, mis edendab just koostööd selle asemel, et minna kaasa majandussõjaga. sellepärast me koos arutame seda küsimust ja selleks, et selle nimel, et inimesed elaksid paremini ja et selle nimel, et pankurid lõpetaksid rahva äh, reisumise suur tänu, härra Lüüa-Erik, järgmine sõnavõtja on härra Langen, aga härra Langen ei ole kohal, seega läheb sõna äh, proua Tunund Hunsteinile kaheks minutiks, palun. aitäh, president. on vale, et me kõneleme ainult äh, Äh, IMF-iga seoses ainult äh, skandaalidest, mis ümitsevad härra Strauss-Kahni isikut. institutsiooni maine on kaalul. samuti on kaalul Euroopa maine. kui me teatud tegutsemisviise sallime siis me ei saavuta äh, õigeid tulemusi. me peame töötama selle nimel, et äh, päästa IMF-i maine ning seetõttu tuleb meil välja pakkuda ka korralik kandidaat äh, peadire-, tegevdirektori kohale. see peab olema inimene, kes suudab olukorda kontrolli all hoida. Kantra-, kandidaadi usaldusväärsus on äärmiselt oluline. proua Lagarde kes Finance, Financial Timesi arvates on äh,, oli kahe tuhande üheksandal aastal kõige parem rahandusminister äh,, loomulikult äh, on sobiv kandidaat. täna, kus me oleme silmitsi majandus- ja rahanduskriisiga, on IMF-i roll äärmiselt oluline. ma arvan, et Euroopa Liidu mõtlemine peab olema selles organisatsioonis esindatud me vajame IMF-i etteotsa inimest, kes mõistab selle kriisi iseloomu. proua Lagarde on väga kogenud, tal on teadmised. samuti Äh, on tal teadmised ka Euroopa Liidu kohta, tema mõtleb alati Euroopa huvidele ning ta on alati öelnud, et kui teda sellele ametikohale nimetatakse, siis ta pühendab äh, kõik oma jõupingutused selle töö tegemisele, äh, vaatamata sellele, et ta on naine. aitäh! ja nüüd algab vaba mikrofoni voor mul on ainult kaks inimest sõnavõtjate nimekirjas ja kõigepealt härra Ferreira ja teil on ainult üks minut. aitäh, president. Äh, IMF-i tegevdirektori asendamise protsessi ei saa eraldada nendest probleemidest, mis on tekkinud seoses süveneva kriisiga need muutused, mis toimuvad paljudes väga olulistes institutsioonides, Äh, on seotud erinevate nääklustega ettevõtetes ja neid ei saa eraldada ka äh, omavahendite reformist, äh, ei saa eraldada sellest sõjast, mis käib valuutade vahel loomulikult kannatavad praegu selle kõige läbi töölised ja vaesed inimesed, me ei tohiks unustada neid ülesandeid ja kohustusi, mis äh, on võetud, aga praegu toimuvaid protsesse ei saa eraldada ka vajadusest võlgu eurotsoonis restruktureerida praegu me tormame pimesi edasi uute reformide suunas, muudkui sekkume institutsionaalsel tasandil, meie suhtumine on väga koloniaalne ja see koorem langeb vaeste ja tööliste õlule. aitäh ja proua Tsavela, üks minut. aitäh, president, volinik. mulle näib, et kahekümne esimene sajand on sajand, mida iseloomustavad lahingud poliitilise võimu ja äh, finantsinstitutsioonide võimu vahel. on riike, mida tegelikult juhivad finantsinstitutsioonid. Nende riikide kodanikud töötavad ja kannatavad ning nende saatus sõltub sellest, mis toimub turgudel proua Lagari kandidaat, Lagati kandidatuur on minu arvates selline, mille kohta võib öelda, et meil on tõesti korralik kandidaat Euroopa Liidust, kandidaat, kellel on oskusteadmised, mis on omandatud just nimelt finantskriisi perioodil ning ma usun, et tema oleks väärikas esindaja Euroopa eh, Liidu majandusele eh, maailma finantsstruktuurides, aitäh! ja härra Rööbih, üks minut, palun. aitäh, president. mul on üks tehniline palve, kas keegi saaks mind aidata selle mikrofoniga, mis ei tööta? aga ma tahaksin öelda, et äh, proua Lagarde peaks olema sellel ametikohal, sellepärast et ta on näidanud, et ta saab majandusest aru eriti saab ta aru VKE-de vajadustest ning ta tõesti arvestab nende inimeste vajadustega, kes teevad tööd ja annavad oma panuse ja see on just nimelt see põhimõte, mida meil on vaja. IMF peaks äh, üritama parandada inimeste elujärge ja me saame vahendeid ümber jagada ainult siis, kui on midagi ümber jagada. IMF-i ja Maailmapanga reform on äh, igal juhul prioriteet, me peame hoolitsema selle eest, et riigid, mis on sattunud rahalistesse raskustesse, saavad vajaliku toetuse, et neile edastatakse vajalikke teadmisi, seda me oleme siin Euroopa Liidus probleemide lahendamisel üritanud teha aitäh ja proua Figuredo on samuti sõna soovinud, nii et, et teil on sõna üheks minutiks. aitäh, president. tegemist on aruteluga, kus me ei keskendu tegelikele teemadele, me väldime äh, rahvusvahelise kapitalismi teemat, me väldime äh, fina-, probleemi, et finantsturud on need, mis juhivad meie majandust ning me ürit-, Äh, üritame riikidele peale suruda finantsturgude reegleid. tulemuseks on see, et süveneb ebavõrdsus, diskrimineerimine, rünnatakse töölisti, tööliste õigusi, olulisi avalikke teenuseid. see kõik suurendab vaesust ning sotsiaalset tõrjutust äh, mitte ainult rahvusvaheliselt äh, vähem arenguriikide ja meie vahel, vaid ka siinsamas Euroopa Liidus ning äh, Ähm, liikmesriikides. Euroopa Komisjon äh, peab selgelt välja ütlema, et nad soovivad olukorda muuta, et me toha, tahame lõppu teha maksuparadiisidele, tahame kontrollida finantsturge ning äh, teha midagi ekspluateerimise ebavõrdsuse vallas. aitäh ning äh, proua Figureido oli siis meie viimane kõneleja, nüüd saab volinik sõna arutelu kokkuvõtmiseks. härra volinik, teil on sõna proua president, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tahaksin teid tänada väga sisuka arutelu eest. ma usun, et valitseb laiapõhjaline üksmeel. see ei ole küll täielik üksmeel, aga siiski laiapõhjaline üksmeel selles osas, kuidas tuleks valida IMF-i järgmine tegevdirektor see protsess peab olema avatud, läbipaistev ning tuginema kandidaadi väärt-, väärtustele. samuti eh, ma mõistan, et on laiapõhjaline toetus, jällegi mitte võib-olla täielik toetus, aga laiapõhjaline toetus proua Lagardi kandidatuurile. proua Lagardi on juba toetanud mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, samuti Euroopa Komisjon tahaksin äh, peatuda kolmele asjale, et vastata mõningatele seisukohtadele, mis tänases äh, arutelus tõstatusid. kõigepealt IMF on kahtlemata mänginud väga olulist rolli, äh, aidates Euroopa Liidul riigivõlakriisist jagu saada. Dominic Strauss-Kahn andis selle probleemi lahendamisse IMF-i tegevdirektorina väga suure panuse meil on endiselt äh, probleeme mõningate riikide võla, võlakirjadega, aga me oleme siiski suutnud nende, selle riigivõlakriisi kontrolli all hoida ning äh, kaitsta majanduse taastumist Euroopa Liidus. loomulikult see töö peab jätkuma, meil tuleb endiselt langetada raskeid otsuseid eelseisvatel nädalatel, eriti juunis, aga ärgem unustagem, et äh, ei ole olnud enam äh, äh,, ei ole Euroopa pinnal ei ole aset leidnud ühtegi Lehman Brothersi taolist katastroofi ja me peame hoolitsema selle eest, et selliseid katastroofe ka ei juhtuks. Äh, sest kui midagi taolist juhtuks, siis oleks kahjulik majanduskasvule ja tööhõivele Euroopas. teiseks, meil oli väga hea koostöö komisjoni, Euroopa Keskpanga ja IMF-i vahel võib-olla see koostöö ei olnud iseenesestmõistetav, kui me seda poolteist aastat tagasi alustasime, äh, siis oli tegemist justkui tulekahju kustutamisega finantskriisi taga, tagajärjel. kõik kolm institutsiooni äh, omavad oma reegleid, oma filosoofiat ning äh, Äh, on ka sõltumatud ja seega ei olnud ilmne, et need kolm organisatsiooni suudavad ühiselt äh, koostööd teha, et kõikidest probleemidest jagu saada. aga ma pean ütlema, et äh, et koostöövaim on siiski peale jäänud ja me oleme suutnud riigivõlakriisi kontrolli all hoida ning majanduse taastumist kaitsta kolmandaks, ma olen nõus sellega, et meil on vaja reform, äh, reformida oma välisesindust. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, meie ees on tohutu suur ülesanne, kõigepealt me peame läbi viima äh, Euroopa Liidu sisesed majanduse juhtimise alased reformid ja seda me kavatsemegi teha ja ma olen kindel, et me suudame seda teha juunikuu jooksul enne suvevaheaega Need reformid on äärmiselt olulised selleks, et Euroopa Liidu oleks usaldusväärne nendel kriisiaegadel ja teeme kõik, mis meist sõltub, et need hädavajalikud reformid Euroopa majanduse juhtimisel ka ellu viiakse. pikemas perspektiivis on meie eesmärgiks üks koht vähemalt Eurotsoonile, lühemas perspektiivis on meil vaja paremat praktilist ja pragmaatilist poliitika koordineerimist Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, nende liikmesriikide vahel, kes on G kahekümnes või G seitsmes või IMF-is esindatud. ma pean ütlema, et äh, ma olen olnud tunnistajaks paljudele äh, sammudele paremuse suunas selles vallas, nii et, et Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on esindatud G kahekümnes, G seitsmes või IMF-is, enamasti tõesti lähtuvad ühistest eesmärkidest ja tõesti tegutsevad ühiselt eh, nagu orkes-, orkester ja ei laula erinevatel häältel. jah, meil on veel loomulikult eh, paranemisruumi, aga ma tahaksin öelda, et kõigepealt viime siiski läbi need Euroopa Liidu sisesed majanduse juhtimise reformid ja siis tuleme tagasi selle teema juurde, kuidas oma välisesindust parandada. sellepärast, et tärkava majandusega riikide esiletõus äh, on äh, kooskõlas Euro äh, Euroopa Liidu huvidega, sest et äh, see aitab meil muutuda ühtsemaks ja edendada oma huve maailma areenil ühtsemalt, aitäh! aitäh, volinik, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on väga erinev sellest, mida me siiani oleme käsitlenud, see on härra Odi raport, mis puudutab